jätkama kell üksteist kolmkümmend. daamid ja härrad, järgmine punkt meie päevakorras on härra Kapolos Santuse raport ja see käsitleb otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist aastaks kaks tuhat kolmteist kalendriaastaks ja see on seotud siis määrusega seitsekümmend kolm kaks tuhat üheksa. ja esimesena saab sõna härra raportöör Kapulas Santos. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário, senhoras e senhores deputados. suur tänu, härra president, volinik, austatud kolleegid. vaatamata äh, volinik Tšolluse pingutustele selleks, et jõuda heade tulemusteni, siis aastaks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend me näeme, et eelarve äh, põllumajandussektoris on ikkagi väga piiratud, sellepärast et äh, siin hakatakse kohaldama finantsdistsipliini. ja komisjon võtab arvestuse aluseks ähm, Euroopa Ülemkogu veebruarikuise otsuse ja peab ütlema, et ähm, me oleme üllatunud, et just nimelt see eelarve, et just see eelarve on komisjonipoolse ähm, nõusoleku leidnud, vaatamata sellele, et meil on ju ka Lissaboni leping nii et kui me vaatame asja institutsionaalsest vaatevinklist, siis Euroopa Parlament ei saa olla sellise asjade käiguga nõus ja me kritiseerime seda vägagi Äh, rangelt. me oleme saanud äh, oma kolleegidelt läbirääkimiste mandaadi ja see käsitleb äh, otsetoetuste direktiivi ning selles läbirääkimiste faasis mitmeaastase finantsraamistiku osas on tegu tõesti tagasilöögiga, aga me toetame komisjoni, kui nad soovivad seda mehhanismi kasutada põllumajandustootjatel, tegu on praktiliselt kaheksakümne protsendiga põllumajandustootjatest, kes vaid viisteist protsenti kogusummast saavad. me soovime positiivset diskrimineerimist ja me soovime lihtsustusi ning seeläbi komisjoni selline otsus selles kontekstis on õigustatud ja seetõttu ma loodan, et kolleegid ka võivad nõustuda selle raportiga. aitäh ja nüüd Äh, volinik Tšiolos, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, härra raportöör, mu daamid ja härrad. see ettepanek, mis puudutab finantsdistsipliini rakendamist, sii-, komisjon tuli sellega välja sellepärast, et need arvutused, mis me oleme teinud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas, näitasid meile, et mis puudutab turumeetmeid ja äh, piirmäära, siis see ei olnud piisavalt äh, vahendeid ja miks komisjon võttis arvesse või tugines eelarveperspektiivis nõukogu või täiskogu poolt, ülemkogu poolt otsustatud äh, arvutused ja ettepanekud, seda lihtsalt pragmaatilistel põhjustel me oleksime võinud muidugi tugineda sellele, mis komisjon on välja pakkunud, äh, mis ta pakkus välja enne seda, kui parlament on selle üle hääletanud, aga valitsus ja riigijuhid otsustasid esitada parlamendile arutamiseks ja otsustamiseks sellised arvud, mis, mida on vähendatud võrreldes sellega, mis komisjon välja pakkus ja nendel pragmaatilistel ja e, realistlikel põhjustel ja selleks, et eh, saata põllumeestele signaal või sõnum, mis on lähem reaalsele elule, et tulime meie välja nende arvudega, mille pakkus välja nõukogu, aga seda muidugi eh, tingimusel, et võetakse vastu finantsraamistik ja mis puudutab finantsdistsipliini, siis äh, komisjon pidi sellest ka rääkima, et põllumehed teaksid, millega järgmisel aastal arvestada. aga meil on muidugi alati vahendeid ja võimalusi ka kohandada neid abirahasid, mida komisjon on välja pakkunud vastavalt finantsdistsipliinile ja seda me loodame, et Äh, ja seda siis vastavalt sellele kokkuleppele, millele me loodame, et nõukogu ja parlament jõuavad nende arvude osas. ja nagu te teate, meil on äh, ju kombeks iga aasta sügisel või teisel poolaastal äh, kohandada eelarvelisi vahendeid selles osas. ja siis, kui nüüd enne sügist nõukogu lepib kokku eelarveperspektiivis parlamendiga, siis me saame neid lõpparve arvesse võtta ja kajastada neid ka selles ettepanekus, mis puudutab finantsdistsipliini äh, rakendamist aga praegu meie eelistasime, et me võtame arvesse neid arve, mis on kõige lähemal reaalsele olukorrale, aga seda muidugi teatud tingimustel. ja komisjon on nüüd välja pakkunud selle määra viis tuhat eurot, et et eh, need põllu, eh, põllumehed, kes saavad vähem kui viis tuhat eurot, neid see ei puuduta. miks me oleme sellise ettepaneku teinud, seda sellepärast, et eh, otsetoetused oleksid tasakaalustatumalt jagatud ja seda ka selleks, et oleks lihtsam arvutusi teha sellepärast et me eh, kohaldame, rakendame juba vähendamist või modulatsiooni nende summade üle eh, osas, mis ületavad viite tuhandet eurot, aga seda vähendamist või modulatsiooni me ei kohalda nende põllumeeste osas, kes saavad vähem kui viis tuhat eurot ja eh, muuseas, see on kooskõlas ka sellega, mis Äh, komisjon on välja pakkunud ühise põllumajanduspoliitika reformi raames, kus me tegime ettepaneku jääda selle määra juurde just väikeste põllumajandustootjate puhul. Need on need mõningad täpsustused, mida ma tahtsin teiega jagada selleks, et selgitada, miks meie oleme välja pakkunud selle finantsdistsipliini ja miks me oleme tuginenud mõningatele arvudele ja eh, seda sellepärast, et me arvasime, et nad vastavad paremini reaalsele olukorrale ja meie sooviks oli, et me saadaksime signaali põllumajandustootjatele, sellise signaali, mis võtab arvesse reaalset olukorda. aga ma rõhutan, et see ettepanek sõltub äh, sellest, et nõukogu ja parlament võtavad vastu äh, eelarveperspektiivi, aga ja muidugi määruses on meil ju teisigi mehhanisme, mida me kohaldame, aga praegu on meil see ettepanek, millega me oleme tulnud parlamenti. aitäh ja nüüd üheks minutiks äh, kolleeg Lavia eelarvekomisjonist härra president, härra volinik. mina olen eelarvekomisjoni arvamuse ähm, koostaja ja seetõttu sooviksin äh, rääkida mõningatest äh, finantsaspektidest, äh, mida ka volinik mainis. et kõigepealt me peame ära ootama otsuse uue finantsraamistiku kohta, me ei tea ka, mis on ette nähtud täpselt rubriik kahte Äh, selleks ajavahemikuks ja seetõttu me ei tea ka, mil määral tuleb otsetoetusi kohandada aastal kaks tuhat kolmteist ja seetõttu meie leiame, et on kohane välja pakkuda, et seda summat äh, saab kohandada äh, aasta kaks tuhat neliteist eelarve vastuvõtmise käigus kui aga kokkulepet, kokkuleppeni ei jõuta ja seda ei saa välistada, kui finantsdistsipliini kasutama ei hakata, siis sellisel juhul summad ähm, kohandatakse siis vastavalt kaks tuhat kolmteist aasta hindadele. suur tänu ja nüüd härra Jaan. suur tänu, härra äh, volinik, suur tänu, härra president järgmiseks aastaks äh, kavatseb, äh, kavatsetakse siis põllumajandustootjate otsetoetusi äh, kohandada, vähendada ja minu meelest on täiesti realistlik see, et komisjon ka põllumajanduseelarve sisuga tegeleb. aga me peame ka sellise mehhanismi kindlaks määrama, et mis juhtub siis, kui eelarve ähm, suuremaks või see ületatakse see, seetõttu me oleme ka vastavad meetmed ette näinud ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me tänast küsimust ka arutame ja äh, see nii äh, arusaadav ja mõistetav, kui finantsdistsipliin ka on, siis äh, see mehhanism, kuidas raha kogutakse, ei ole sugugi mitte nii mõistlik. mina olen mina soovin poliitikuna oma otsuseid ähm, ikkagi läbi kaaluda vastavalt tõenditele ja, ja oma kogemustele ning äh, siin tehakse ettepanek, et kõigi üle viie tuhande euro suuruse otsetoetuse tuleks kohandada. aga mõju on siis selline, et liikmesriikides tekib väga suur tasakaalutus tagasimaksetega ja kas me siis soovime lubada seda, et mõningates riikides seoses nende ettevõtete struktuuriga, ähm, et nemad ei saagi ähm, otsetoetusi äh, maksta. aga samas kuidas me hakkame oma põllumajandustootjale selgitama seda, et näiteks äh, Poola põllumajandusettevõtted saavad hoopis teises mahus äh, toetusi kui teistes riikides. ja samas kui me räägime säästust, siis kuidas äh, me saame selgitada seda, et äh, erinevate äh, maksude puhul ettevõtjaid koheldakse erinevalt? ja seetõttu ma leian, et põllumajanduskomisjoni raport on ka natukene mitte tasakaalus ma sooviksin kolleegidele meenutada, et oma läbirääkimismandaadi ähm, ähm, käigus me oleme juba kasutanud ka, äh, kasutanud ka äh, lineaarset lähenemist ning see, mida on siin välja pakutud, see ei vasta päris minu arusaamale äh, sidusast ja järjekindlast ähm, poliitikast. mina leian et ähm, kohandusi peab kõikides liikmesriikides läbi viima lineaarsus, tähendab, et kõikides liikmesriikides tehakse kohandusi äh, samaväärselt, aga see, et mõningates liikmesriikides kohandamismäär on palju suurem kui teistes, äh, siis ähm, ähm, see tähendab ka seda, et me peame olemasolevate vahenditega nii tõhusalt ümber käima kui võimalik ja kui me peame arvestama siin ka meie ähm, turukorraldusega ja ka äh, kriisiga, siis me peame arvestama ka nende uute kohanduste mõjudega. ja oluline on ka see, et kõik riigid äh, ühtemoodi panustaksid meie äh, põllumajanduseelarvesse. suur tänu ja nüüd härra De Castro. president, volinik, ma tahaksin selgelt öelda, parlament ei saa aktsepteerida otsetoetuste vähendamist lähtuvalt nõukogu äh, veebruarikuistest otsustest. parlament ei ole neid otsuseid, äh, lepingute muutuseid heaks kiitnud, nii et äh, suurima demokraatliku legitiimsusega institutsioonist minnakse siin nüüd lihtsalt üle kõik otsused, mis tehakse, peavad äh, põhinema mitmeaastase finantsperspektiivi alastel läbirääkimistel ja kaks tuhat neliteist eelarve paikapanemisel, selline on meie mandaat. me oleme ka arvamusel, et äh, kõiki äh, talunikke ei tohiks karistada samade kohandumistega ehk samade summade vähendamistega ja proua Raimers, kaks minutit, palun. austatud äh, president, volinik, kolleegid, mitmeaastast finantsraamistikku me ei ole veel paika pannud, meil endiselt ei õnnestu saavutada kodanike usaldusväärsust parlamendi vastu, nemad on ju meid valinud, neid me esindame meil on nüüd lihtsalt hinnangulised andmed eelseisva eelarve kohta meil on vaja nüüd finantsdistsipliini põllumajandusvaldkonnas ehk vähendamisi. ja kui me sel teemal räägime, siis minu jaoks on iseenesestmõistetav, et kõiki koheldakse võrdselt, kõikidel talunikel peavad olema samad õigused ja kohustused. sellest lähtuvalt äh, saame me kärpeid läbi viia ainult lineaarselt, nii et äh, kõik kõikidele riikidele kohanduvad samad protsendimäärad. distsipliin tähendab ka seda, et kõik on kohustatud äh, raha mõistlikult kasutama ja me ei tohiks osadele riikidele peale suruda rangemat distsipliini kui teistele. ei saa lubada seda mustvalget äh, mõttemalli, mis levib äh, Euroopas, et suured või väikesed struktuurid on siis head või halvad, see on väga ohtlik see on vale ja see on ohuks ka Euroopa vaimule. me peaksime tegema koostööd ja püüdlema koos eesmärgi suunas, see tähendab seda, et me kanname ka koormisi koos, ehk siis, et vähendamised toimuvad lineaarselt ja me ei peaks äh, väikeseid ettevõtteid äh, välja võtma kohandumisest, ehk siis neid, äh, kes saavad alla viie tuhande toetusi väikesed ettevõtted äh, saavad äh, ka oma planeerimist ja tootmist ümber kujundada ja me ei tohi väikeseid ettevõtteid koormuse kandmisest täielikult vabastada ja seda kõike suurte kaela panna, siis tekib äh, selline võitlus talunike vahel, selline mustvalge lähenemine, mis on niigi levinud ja sellest ei saa lõpuks keegi kasu. suur tänu ja kaks minutit, härra Nikolson, palun tänan, president. kõigepealt ma tahaksin tänada härra Kabulas Santos selle raporti äh, koostamise eest. mulle tundus, et äh, tal on piisavaltki juba tegemist, ilma et ta ka selle raporti enda õlule võtaks. igal juhul avaldas ta lisasurvet meile, kes me tegeleme põllumajandusega põllumajanduskuludes tuleb rakendada finantsdistsipliini, tuleb äh, tagada kooskõla mitmeaastase finantsperspektiiviga. ja nüüd äh, praegused välja pakutud lahendid avaldavad negatiivset mõju talunikele üle kogu Euroopa Liidu. see viie tuhande eurone lävend, mida raport välja pakub, see tähendab seda, et äh, kaheksakümmend protsenti talunikest ei pea rakendama finantsdistsipliini ja kuidas äh, ma peaksin siis selgitama oma valijatele, et ainult kakskümmend protsenti peavad äh, rakendama seda finantsdistsipliini. me peaksime toetama sellist meedet, mis ei tooks endaga kaasa sellist suurt ebavõrdsust talunike ja liikmesriikide vahel ja mis äh, hävitab igasuguste võrdsete võimaluste kehtestamise. peame lähtuma ÜPP reformist paika pandud põhimõtetest ja me peame tagama, et finantsdistsipliini koormus jaotatakse võrdselt talunike vahel ära üle kogu Euroopa Liidu see on see, mida me peaksime tegema, härra president ja härra volinik, sellepärast et praegune ettepanek on ebaõiglane, vastuvõetamatu ja vale. härra Omri, üks minut suur tänu, härra äh, president, härra volinik, mind üllatab natukene selle määruse kohaldamine kõige kaugemates äh, piirkondades, Egeuse mere äh, saartel, kuigi neil on oma eraldi reeglid. kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, siis neilt nõutakse seda, et nad osalevad kriisireservi finantseerimises, millest nemad mitte kunagi ise kasu ei saa ja seega ei saa me mööda vaadata sellest, et see, mis määrus sisse toob, see toob kaasa nende summade vähenemise, mis äh, Äh, on ette nähtud kõige kaugematele piirkondadele ja sellel on oma hind. ma tean, härra volinik, kuivõrd tähtsaks te peate nende äh, piirkondade eripära ja seda, et seda võetakse ka arvesse ja sellepärast oleme meie neljakümne kolleegiga esitanud muudatusettepaneku number kaksteist ja selle eesmärgiks on seda, see, et seda määrust ei kohaldataks Egeuse mere saartel ja kõige kaugemates piirkondades. Just now for one minute, Mr Stojanov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 Euroopas on mõned liikmesriigid, äh, kus mõned liikmesriigid on priviligeeritud seisud, seisus on uued ja vanad liikmesriigid. mis on, mis selles valesti on, et Poola põllumajandustootjad saavad sama, mida Prantsuse ettevõtjad? kui, miks te, kuidas te ei saa seda Prantsuse ettevõtjatele selgitada, miks te ei saa seda siis poolakatele selgitada, miks te ei saa seda bulgaarlastele selgitada? kui kaua me sallime ja tolereerime neid äh, äh, topeltmõõdupuid, kas teil on nüüd kõrini mitmekesisusest või, või me räägime nüüd äh, liitunud mitmekesisuses, ma leian, et mitmekesisus paljudes teistes kohtades on palju paremini saavutatud kui siin. härra Torfmann. aitäh, härra president, austatud volinik, daamid ja härrad põhimõtteliselt ma leian, et see on väga kahetsusväärne, et me üldse seda teemat käsitleme, sellepärast et kahetsusväärne on see, et viimastel aastatel, kui tegu on äh, programmeerimisperioodiga, äh, et me ei saa anda põllumajandustootjatele kindlustunnet, et see, mida on lubatud, sellest ka kinni peetakse, et äh, see tähendab, et õiguskindlus, mis peaks olema tagatud seitsmeks aastaks, seda ei ole ja härra volinik, te tegite ettepaneku selle kohta, kuidas kohandusi ja vähendusi teha ja te seda täna veel kinnitasite üle ning ma leian, et siin on tegu ähm, sõnumiga just väikestele ettevõtjatele, et neid toetatakse, me ei räägi siin äh, suurtest äh, äh, ettevõtjatest, me räägime siin keskmiselt kümnest kuni viieteistkümnest hektarist sellise mahuka ettevõtjatest meie peame samuti poliitilise sõnumi saatma ja ma leian, et tegu on sellise tagasihoidliku signaaliga, aga tegu on signaaliga õiges suunas. loomulikult siin tekib küsimus, kuidas see jaguneb liikmesriikide eh, vahel ning eh, siin ma olen eh, kolleeg Jaariga nõus, et võib-olla me oleksime võib-olla tõesti pidanud seda teisiti lahendama, et et vaatama, kuidas paremini äh, liikmesriikide vahel seda äh, kohandust jagada, seda ei juhtunud, aga sellegipoolest ma leian, et teie ettepanek on õige ja et et me peaksime erandi tegema väikeettevõtetele, et äh, nad ei peaks kogu oma tootmist veel kord pea peale keerama. ja seetõttu mina toetan teie ettepanekut, aitäh! ja järgmisena proua Garcia Perez, palun! aitäh! suur tänu! härra esimees. Eh, veebruaris eh, Hispaania põllumajandusminister teatas, et eh, finantsraamistiku osas saavutatud kokkulepe on igati positiivne, sellepärast et ei saa olema mõistmatuid vähendusi Hispaanias põllumajanduspoliitika osas aga samas komisjon esitab meile nüüd määruse ettepaneku finantsdistsipliini osas äh, kus tehakse ettepanek vähendada viie protsendi võrra neid abirahasid, mis on mõeldud Euroopa Liidu põllumeestele. see tõi kaasa selle, et Hispaania sotsialistide delegatsioon lükkas selle tagasi. me ei saa olla nõus nende mõistetamatute äh, vähendustega, millega komisjon on välja tulnud. tegemist on siin sellise kokkuleppega nõukogus, mis näeb ette vähendusi kõigis poliitikates. Madam Ojuland. proua Ojuland. The financial discipline proposal was president, finantsdistsipliini ettepanek pidi tagama, et peetakse kinni otsetoetuste kohustustest iga aasta, aga kahjuks on komisjon läinud kaugemale ja ta palub nüüd ja nõuab nüüd, et äh, turuhindasid äh, rakendatakse ÜBB eelarvest, äh, pakutakse välja säästu kohandumist peaaegu viis protsenti ja see on ligi viis miljardit eurot ehk siis topelt nii palju, kui alguses ähm, komisjon välja pakkus, ma saan aru, et komisjon püüab säästa igalt eelarverealt nii palju kui vähegi võimalik, aga seekord on komisjon siiski läinud liiga kaugele. ma kutsun üles komisjoni vähendama makseid äh, null koma seitse protsenti ja kindlasti äh, sellega äh, olen ma nõus, et tuleks kohandada seda kärbet ainult nendele taludele, kes saavad rohkem kui viis tuhat eurot toetusi täna. kolleeg Fetšman, suur tänu, mina ei toeta komisjoni ettepanekut, mis puudutab vähendusi, see oli selektiivsest vähendust põllumajandustootjatele aastaks kaks tuhat kolmteist. kas sellised finantsdistsipliini meetmed praegusel hetkel on üldse vajalikud? me peame ju arvestama ka sellega, et mitmeaastast finantsraamistikku ei ole veel vastu võetud ja seetõttu ei ole ka viieprotsendilisi kärpeid, kärbete jaoks vajadust otsetoetuste puhul, mina leian, et ühest protsendist piisab ja mina väljendan seda arvamust ka homsel hääletusel. minu meelest kõige hullem on see selektiivne lähenemine, komisjon on lähtunud viie tuhande eurostes toetuses, see tähendab seda, et väikeettevõtjad ei pea oma Äh, rihma pingutama, ainult äh, suurettevõtjad ja keskmise suurusega ettevõtjad äh, peaksid selle löögi enda peale võtma, kuid mina ei ole sellega nõus. praegu antakse ebaõiglane privileeg väikeettevõtjatele ja Tšehhi ja vabariigi jaoks, Tšehhi ettevõtjate jaoks on vägagi vastuvõetamatu, me ei vaja seda loomafarmi eh, stsenaariumit, kus mõned on eelistatumad kui teised. suur tänu, härra Mato Ärtruver. aitäh. ma arvan, et eh, eh, eelkõnelejad ütlesid juba väga õigeid asju ja mina leian, et äärepoolsemaid piirkonnad tuleksid välistada ja Nad võeti ju välja ka ähm, äh, moduleerimiselt. siin tehakse ettepanek neljateist koma äh, ja poole miljoni kohta, kuid äh, me näeme, et sellised kohandused äärepoolsemate piirkondade olukorda muudavad veelgi raskemaks. ma sooviksin teile meenutada ka seda, et viimase muudatuse puhul pakkus parlament välja ka nende piirkondade jaoks äh, äh, summade su-, väikese suurendamise. Hispaania ja Prantsusmaa on üritanud neid äh, vahendeid suurendada, mida äärepoolsemasse piirkondadesse suunata ÜPP-st ja see näitab veel kord, et Euroopa Liidu vahendid nende piirkondade jaoks on ebapiisavad. aga me peame arvestama ka sellega, et need piiri, piirkonnad on äh, Äh, seoses majanduskriisiga veelgi hullemasse seisu sattunud. ja seetõttu me vajame ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit kakssada nelikümmend üheksa, me peame seda rakendama ja me peame ka äärepoolsemate piirkondade põllumajandusettevõtjaid toetama, sest me peame need piirkonnad äh, Äh, siit kohandamise alt välja võtma. suur tänu, et kolleeg Andrei. härra esimees, härra volinik, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin ma tänada oma kolleegi, äh, oma kolleegi Kabulas Santost ära tehtud töö eest ja tema raporti eest, mida ma toetan. ja äh, ma mõistan, mis te ütlesite, härra volinik, et tuleb olla võimalikult lähedal reaalsusele, aga reaalsus on see, et pärast Lissaboni lepet on parlament kaasotsustaja ja parlamendi arvamusega peab arvestama. ja samas ei ole äh, nõukogu ja parlamendi äh, vahel kokkulepet äh, järgmise Äh, eelarve osas, aga nüüd äh, palutakse, et me otsustaksime midagi äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta osas ja meie meelest see määr viis protsenti ei ole sellisel kujul vastuvõetav me peame arvesse võtma kõige kaugemate piirkondade spetsiifikat ja nende spetsiifika on ka aluslepingutes leidnud kinnitamist ja nii nagu täna, leiame me ka homme, et me ei pea mitte mingil moel vähendama nende väga tundlike piirkondade abistamist no,. The... suur tänu ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt äh, saab täna härra Tarnelis üheks minutiks. Kirje Proedre, Kirje Pitrope, Kaloki Otus Nadelfus. suur tänu, härra esimees, härra volinik, ka mina kutsun üles oma kolleege hääletama nende muudatusettepanekute poolt, kus öeldakse, et et erandiks on need põllumajandustootjad, kes saavad vähem kui viis tuhat aga tegelikult ei saa ju kõige suuremat osa eelarvest otsetoetuste näol need kõige väiksemad põllumajandustootjad, vaid meil on terve rida selliseid teenuseid, millel ei ole otsest hinda turul. ja seetõttu äh, tühjenevad äh, terved piirkonnad, kes on sattunud ebasoodsasse olukorda ja seetõttu palume meie, et erandiks oled, oleksid Egeuse mere saared ja kõige kaugemad piirkonnad. suur tänu ja viimasena saab sõna härra Kelly, palun. tänan, juhataja kõigepealt ma tahaksin öelda volinikule, et loodetavasti tema ja Iiri eesistuja suudavad leida lahenduse praegusele põllumajanduspoliitikale enne eesistuja mandaadi aja lõppu ehk siis paari nädala jooksul. kui seda suudetakse teha, siis me astume olulise sammu edasi ja eriti, kui me suudame selle õigusloomesse sisse viia, siis oleme saavutanud äh, palju. mis puudutab nüüd täna õhtul arutlusel olevat probleemi, siis äh, asi ei ole lihtne ja kellegi jaoks asjaosalistest ei ole tegemist äh, õnneliku olukorraga. aga meil on vaja muutust ja varsti. me peame olema valmis ja realistlikud. kui me tahame olla realistlikud, siis äh, tuleb küll muutused läbi viia, aga väikestele ettevõtetele tuleb teha erand. paljud väikeettevõtted sõltuvad nendest maksetest ja nendele tuleb seetõttu teha erand, aitäh. nüüd annaksin sõna volinik Tšolosele, palun. tänan. see võimaldab mul äh, selgitada mõningaid äh, seiku. see ettepanek härra Andrieu ei tähenda austuse puudumist parlamendi vastu, vaid tegemist on lihtsalt äh, teatud ettevaatusabinuga. kui parlament äh, eelarveraamistiku äh, läbirääkimistel suurendab põllumajandusele ette nähtud summasid ja siis ei ole meil ju vaja neid arve ka suurendada, aga praegusel hetkel need arvud, mis meil on, millega me oleme välja tulnud. Nad tuginevad äh, nõukogu äh, otsusele, nõukogu seisukohale seoses nende arvudega. et kui me vähendame natukene ja mõne kuu pärast peame uuesti veel vähendama, siis ma arvan, et oleks targem kohaldada seda ettevaatusabinõu ja muidugi teie koostöös nõukoguga peate seda otsustama aga muidugi sellise parandusettepanekuga võime me muuta oma seda ettepanekut ja vähendada va-, mitte nii palju neid otsetoetusi. ja teine vastus oleks neile, kes ütlesid, et vähendatakse otsetoetusi ja võetakse otse raha ära põllumeestelt. ma tahaksin teile meelde tuletada, et finantsdistsipliini kohaldatakse kriisiabifondis, kriisiabifondis, mis jääb ühisesse põllumajanduspoliitikasse, mis jääb põllumeestele. et ei, ärge arvake, et võetakse ära põllumeestelt raha selleks, et seda raha kellelegi teisele kuhugi anda ja proua Peeres, te tuletasite meelde, et kaks aastat tagasi meil oli põl-, puuvilja, juurviljasektori kriis ja kuna meil oli olemas selline fond, siis me saime Hispaaniat aidata, saime aidata ka teisi riike, katmaks nende poolt kantud kahjusid. et see on selle jaoks mõeldud, see raha, see raha ei lähe sugugi mitte kaduma, me moodustame selle kriisiabireservi ja kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal seda raha ära ei kasutata, mingeid kriise ei ole, siis see raha ei lähe kaduma, vaid ta tuleb tuleb tagasi põllumeestel. me lihtsalt moodustame sellise reservi ja see reserv on alati mõeldud põllumeeste jaoks. ja nüüd tuleksin ma selle tuhande viie tuhande euro juurde, tõsi see on, härra Nikolson, et tegemist on kaheksakümne protsendiga põllumeestest, kes käivad selle erandi alla, aga ma tuletaksin teile ka meelde, et need kaheksakümmend protsenti saavad ainult kakskümmend protsenti otsetoetustest. nii et seega erandiks saavad olema äh, need põllumehed, kes saavad ainult kakskümmend protsenti otsetoetustest, ma ei soovi, et jääks selline mulje, et ainult üks väike osa põllumeestest saavad olema need, kelle suhtes kohaldatakse seda meedet. jah, et see on küll väike osa põllumeestest, aga nad saavad suurema osa abirahadest eh, äh, ja halduslikult on see ka lihtsam, sellepärast et selle viie tuhandese piirmääraga me vähendame halduskoormust kaheksakümnel protsendil põllumeestel ja see halduskoormus keskendub just nendele, kes kõige rohkem raha saavad. ja praegune määrus ja komisjon peab järgima seda, mis äh, seadusandja on otsustanud ja praegune määrus näetab, äh, näeb ette seda, et kõige kaugemate äh, piirkondade osas ei, modulatsiooni ei kohaldata, aga finantsdistsipliini kohaldatakse. aga komisjonil ei ole valikut, sellepärast et komisjon peab austama reegleid ja komisjon tegi selle õigusloomelise ettepaneku, tuginedes nendele reeglitele ja sellele määrusele. ja muuseas, seesama määrus määrus ütleb, et selleks, et kaasotsustusmenetlust saaks kohaldada selle määruse osas, peavad enne kolmekümnendat juunit äh, parlament ja nõukogu otsuse vastu võtma ja kui otsust ei ole enne kolmendat, kolmekümnendat juunit, siis kohaldatakse olemasolevat määrust ja siis tuleb komisjon juba üksi ühe uue, uue ettepanekuga välja. ma arvan, et võib-olla asjad on natukene selgemad tänu nendele selgitustele ja ma loodan, et teil on olemas ka äh, vajalik informatsioon äh, otsuste vastuvõtmiseks. Mister... suur tänu, härra volinik ja viimasena saab sõna härra Kapulus Santos. Eh, suur tänu, härra president. ma pean viitama sellele, et härra volinik on tõesti väga-väga head koostööd teinud alati Euroopa Parlamendiga ja me täname teda selle pideva valmiduse eest meiega koostööd teha ja meiega asju arutada. aga nüüd, mis puudutab seda küsimust, siis siinkohal ma sellist valmidust ei näinud me loomulikult äh, mõistame, et äh, see on võib-olla pragmaatiline lähenemine või ka poliitiliselt äh, positiivne tema jaoks, aga samas ei tohi küsimuse alla seada institutsioonide tasakaalu. mina leian, et me peaksime siin edasi liikuma teisiti ja ma tänan ka kõiki kolleege, kes sõna võtsid, sellepärast et see kinnitab veelgi meie äh, seisukohta, sellepärast vaatamata sellele, millised olid erinevate kommentaaride sisud, siis äh, parlamendiliikmed äh, ütlesid väga selgelt, et meie jääme oma mandaadi juurde ja loomulikult meie soovime toetada igal juhul oma põllumajandustootjaid ja eriti soovime ka väiketootjate äh, huvisid toetada. suur tänu! hääletus on homme kell üksteist kolmkümmend, daamid ja härrad, järgmine istung leiab aset homme